lugupeetud daamid ja härrad. majesteet, Euroopa Parlamendi saadikute nimel ma tervitan teid südamest meie kojas Strasbourgis. jah, see on neljas külaskäik meie juurde see näitab, kui te usaldate meid, hindate meid kõrgelt ja olete eh, selle koja sõber, meie Euroopa Liidu kodanike sõber. ka teie delegatsioon on südamest teretulnud, me tervitame eriti mõlemat Jordaania parlamendi kodade presidenti, senati presidenti ja esindajate koja presidenti ja meil on eriti suur heameel, et äh, noored Jordaania tudengidki on teie delegatsiooni koosseisus ja täna me saame neid tervitada külaliste tribüünil siin saalis. tere tulemast! majesteetim Eh, majesteet Euroopa Parlamendi nimel ma kordan üle selle, mida ma olen äsja just teinud, aga teie kohaloleku pean ma selle kindlasti üle kordama. me tahame sügavat kaastunnet avaldada teile selle kohutava mõrva pärast Kasas B lennuki pardal ja me oleme oma mõtetes teie lähedastega, tunneme teile kaasa. see kohutav teade jõudis meieni ja tekitas meid suurt vapustust. jah, see on rohkem, kui inimmõistus suudab vastu võtta, et selleks ollakse võimelised islamiriigi barbaarsus tekitab meist kohutavat tülgastust. Nad tegutsevad väljaspool igasuguseid norme ja väärtushinnanguid, mis meid teiega ühendavad. põgenemine terroristide hirmu alt naaberriikidesse. üle ühe miljoni Süüria pagulase on leidnud pelgupaiga Jordaanias ja me imetleme siin Euroopa Parlamendis Jordaania rahva üllameelsust. me mõistame, millised väljakutsed see kõik teie maale esitab. nii et lubage, et ma kõigi meie nimel lubage, et ma kinnitan teile ja teie rahvale, et meie toetus on teiega nendel rasketel aegadel. jah, me toetame teid poliitiliste ja majanduslike reformide teel Jordaania. Teie majesteed olete käivitanud selle reformide kursi ja te olete tulnud vastu oma rahvale, kes tahtis muutusi, te mõistsite, et reformid, vabadus ja inimõiguste austamine toob väga palju teie piirkonnale. rahvusvaheline allianss niinimetatud islamiriigi vastu on loodud ja selles alliansis oleme me partnerid teiega. jah et Jordaania saaks elada turvalisemas keskkonnas, selleks olete te juba mitu aastat andnud oma panuse sellesse, et julgeolek naaseks teie piirkonda ja tänasel päeval olete te juhi rollis olnud e, võitluses terroristide vastu maismaal. ISIS, kes ekstremismi ja vaenu õhutab, puudutab. Te olete sellele vastu seismas ja sellepärast me hindame teid, austame teid väga kõrgelt. Jordaania on jätkuvalt tolerantne riik, kus inimesed vaatamata nende usule saavad rahumeelselt koos elada. Teie osavõtt mälestusmarsist Pariisis, kui Charlie Hebdo mälestati, oli väga tugev signaal ja me täname teid südamest siin kojas selle sõnumi eest. selle signaaliga te näitasite, et Jordaania järjekordselt astub vastu terrorismi vastu ja on austuse ja vabaduse poolt teie majas, et me oleme just sellest rääkinud, et te olete väsimatult võidelnud äh, Iisraeli-Palestiina konflikti rahumeelse lahendamise eest, see näitab, et meie teiega jagame ühesuguseid väärtushinnanguid ja norme ja me tugineme nendele meie rasketel aegadel üheskoos. tõelisi sõpru tunneb hädaolukorras ja meie, eurooplased, oleme väga uhked selle üle, et Jordaanias kuningriigi näol on meil tõeline sõber teie majesteet, tere tulemast Euroopa Parlamenti ja nüüd on teil sõna. jumala kõige vägevama ja armulise nimel härra parlamendi president lugupeetud parlamendi liikmed aitäh Jordaania hindab kõrgelt äh, oma pikaajalist sõprust selle suurepärase institutsiooniga ja ma hindan kõrgelt võimalust täna teie ees esineda. lubage mul tänada ka Strasbourgi kodanikke oma külalislahkuse eest. Strasbourgi linn esindab äh, alati äh, sõjast rahule üleminekut, on lepituse sümboliks ja Euroopa ühtsuse sümboliks People... sõbrad, inimeste elu edeneb hästi seal, kus on vastastikune lugupidamine. tsivilisatsioon on sellele rajatud ja meie tulevik on seetõttu parem. aga selline koos eksisteerimine, seda peab uuesti-uuesti iga põlvkonna jooksul uuesti üles ehitama. selline ühine hüve, seda saab kaitsta ainult valvsuse ning tegutsemisega ja see tähendab enamat kui turvameetmed inimkond peab ennast relvastama ideedega, õiglusega ning majandusliku ning sotsiaalse kaasatusega. täna on nendel väljakutsetel eriline olulisus. meie maailm seisab vastakuti terroristide rünnakutega ja nende armutute ambitsioonidega. motiiviks ei ole mitte usk, vaid võim ja selle võimu saavutamiseks lõhestatakse riike, kogukondi sektantlikes kon-, konfliktides ning ähm, luuakse sellega kannatusi kogu maailmale. Daeshi poolt ähm, äh, Jordaania kangelaspiloodi julm mõrvamine šokeeris kõiki jordaanlasi ning äh, tekitas õudu kogu maailmas meie vastus sellele oli kiire, tõsine ja otsustav ning see võitlus jätkub. meie ja ka teised Araabia ning moslemi riigid kaitsevad mitte ainult oma rahvast, vaid ka oma usku. see on võitlus, mida peab, mida peavad läbi viima, mida peavad eelkõige läbi viima just moslemi riigid tegemist on islamiusu sisese võitlusega. kuid samas äärmusluse oht, seda peab tõsiselt võtma, tegemist on ülemaailmse ohuga. oht ei puuduta mitte ainult Süüriat ja Iraaki. see on tabanud Liibüat, Jeemenit, Siinaid, Malit, Nigeeriat, Aafrika sarve, Aasiat, Lõuna- ja Põhja-Ameerikat ning Austraaliat. Euroopa on Äh, langenud äh, kohutavate rünnakute ohvriks ning näidanud üles vankumatut julgust. kuid äh, teie sõbrad on teiega. jaanuaris Rania ja mina ühinesime miljonite inimestega Prantsusmaal, kes marssisid ühtsena vägivalla ning häbistamise vastu Teie hulgas on äh, ka neid, kes mäletavad äh, seda laastamistööd, mis äh, tabas Euroopat kolmekümnendate aastate lõpus ning maailmasõda, mis sellele järgnes. Euroopa sõjast sai maailmasõda. ja täna võitleme me sarnases sõnas. see on sõda, sõna, mis äh, on sõda ekspansionistliku ideoloogia vastu, mis põhineb äh, vihkamisel, mis äh, saadab si-, äh, korda mõrvasid jumala ja religiooni nimel, selleks et õigustada oma kurje tegusid, mida ükski religioon ei salli ja mis on nii islami väärtuste kui ka kogu inimkonna väärtuste vastane. nüüd sõltub meie võit meie ühtsusest. Euroopa roll on keskse tähtsusega ainult koostöö kaudu saavad meie regioonid vastu seista terroristide toetamisele ja põrmustada nende eesmärgid. samuti on äh, oluline, et meie religio-, meie regioonid uuendaksid oma suure jõu allikat, milleks äh, on äh, vastastikune lugupidamine, see on see, mis meid liidab. eriti just noored peavad leidma innustust väärtustest, mis taunivad vägivalda loovad ähm, rahu ning ehitavad üles kaasava ühiskonna. ja ma tahaksin siin välja tuua kolm olulist valdkonda. esiteks, mõtestatud religioonide vaheline dialoog, dialoog. see peaks olema dialoog, äh, mis äh, mis põhineb lugupidamisel ja see on kõikide ühiskondade nurgakiviks teiste ründamine ja kõrvalejätmine, nende solvamine, nende religiooni solvamine, nende veendumuste solvamine, see ei vii meid kuhugi. tulevik põhineb just ühtsusel ning lugupidamisel, mitte eraldatusel ning stereotüüpidel. Euroopa on oluliseks partneriks selles jõupingutuses, eriti just selles, et aidata võidelda ülemaailmse islamofoobia tõusu vastu. see mürk põhineb vääriteedel ja teenib äärmuslaste huve. ja just seda peabki selgitama, et mis õieti on moslemiks olemine. mina ja paljud teised moslemid, meid on õpetatud juba varas, varasest east et meie religioon nõuab meilt äh, lugupidamist ning teistest hoolimist. prohvet Muhamed äh, ütles, et äh, teil ei ole usku, kuni te ei armasta oma ligimest nagu iseennast. ja just see ongi moslemiks olemine. üheks Jumala nimeks on al-, armulik, alati halastav. kogu oma elu, iga päev olen kuulnud ja kasutanud Ähm, tervitust, assalamu aleikum. see on soov õnnistada teist rahuga. ja just äh, see ongi moslemiks olemise tähendus. enam kui tuhat aastat äh, enne Genfi konventsiooni vastuvõtmist käs-, kästi moslemi sõduritel mitte tappa äh, lapsi, naisi, vanu, vanureid, mitte hävitada ilma põhjuseta ühtegi puud, ühtegi preestrit, mitte hävitada kirikuid. Need on need äh, islami väärtused, mida meile lapsena koolis õpetatakse, et me ei tohi äh, hävitada ega rüvetada ühtegi jumala teenimise koda, ei mošeed, kirikut ega sünagoogi ja see ongi moslem, moslemiks, moslemiks olemise sisu. ja need on need väärtused, mida mina õpetan oma lastele ja nemad annavad äh, selle õpetuse edasi oma lastele. sõbrad, äh, mind šokeerib, šokeerivad ja kurvastavad äh, need hiljutised rünnakud mõningates riikides kristlaste ja teiste vähemuskogukondade vastu see on rünnak kogu inimkonna ja ka äh, islamiusu vastu. Araabia kristlased on lahutamatuks osaks meie regiooni minevikust, olevikust ja tulevikust. Jordaania on moslemiriik, milles on sügavate juurtega kristlik kogukond ja koos Jordaania inimesed moodustavad lahutamatu ühiskonna. Nad on sõpradeks ja partneriteks meie riigi ülesehita-, ülesehitamisel ja maailma moslemid äh, peavad äh, mängima olulist rolli üksteise mõistmise saavutamisel. meie usk, nagu teie oma, äh, näeb ette halastust, rahu ning sallivust näeb ette võrdset inimväärikust kõikide inimeste puhul, meeste ja naiste, naabrite ja võõraste puhul ja need islami lindpriid, kes eitavad neid tõdesid, on väga väikese, moodustavad väga väikese osa öö, ähm, usklike ookeanist, sada kuu-, üks koma kuus miljardit moslemit kogu maailmas. me ei luba sellel vähemusel enda usku kaaperdada kallid sõbrad, teiseks äh, valdkonnaks, mille tahtsin välja tuua, on ülemaailmne harmo-, ülema-, ülemaailmse harmoonia saavutamine läbi ülemaailmse süsteemi, mis annab kõigile inimestele lugupidamise, mida nad soovivad ja väärivad. ikka ja jälle küsitakse minu käest, miks äh, maailm ei, ei kaitse palestiinlaste õigusi. me näeme, et rahuprotsess on ikka ja jälle seiskunud me näeme, näeme, et tegelikkuses tähendab äh, see seda, et enam on Iisraeli asundusi ja vähem äh, lugupidamist okupeeritud palestiinlaste vastu ja see äpardumine saadab ka väga ohtliku sõnumi, see õõnestab äh, ülemaailmset rahu ja see õõnestab seda põhimõtet, et konflikte peaksime lähen-, lahendama poliitiliste vahenditega, mitte läbi vägivalla ja see annab äärmuslastele äh, väga võimsa põhjuse jõudude ühendamiseks, nad kasutavad ära seda ebaõiglust ja seda venivat konflikti selleks, et enda legitiimsust üles ehitada ning värvata välisvõitlejaid kogu Euroopast ja üle kogu maailma. on aeg mõelda tulevikule ja kuidas see jätkuv konflikt, konflikt sigitab juurde viha, vägivalda ja õudu kogu maailmas, kuidas meie saame võidelda selles ideoloogilises lahingus, kui me ei raja teed Palestiina ja Iisraeli rahu saavutamiseks. meie riigid ühenda-, ühendatuna peavad looma võimaluse ja rajama teed selleks, et leida lõplik kõikehaarav lahendus. daamid ja härrad, ja kolmas valdkond meie kolmas eesmärk on luua sügavamat lootust. radikaliseerimine saab jõudu majanduslikult ebakindlusest ja tõrjutusest. selleks, et inimestest saaksid osalised rahulikus maailmas, on neil vaja võimalusi enda potentsiaali täitmiseks ja hea elu ülesehitamiseks ja nende aitamine on väga oluliseks austuse sõnumiks. Euroopa Parlament on tunnustanud seda, kui tähtis on äh, sotsiaalsete ja majanduslike võimaluste loomine, nimetades kahe tuhande viieteistkümnenda aasta arenguaastaks. Jordaania jaoks on areng samuti prioriteediks ja hoolimata kõigist regiooni väljakutsetest oleme me püüdnud katta pakilisi vajadusi, luua töökohti ning parandada elukvaliteeti läbi jätkuvate reformide ning partnerlussuhete, nii nagu ka partnerlussuhe Euroopa Liiduga Jordaania hindab kõrgelt äh, partnerlust Euroopa Liiduga ning Euroopa Liidu liikmesriikidega. ja me oleme pühendunud teie toetusel töötamaks koos veelgi äh, suurema või kõrgema partnerlussuhte äh, ülesehitamiseks. Jordaania võtab tõsiselt ka oma moraalseid kohustusi teiste vastu hoolimata nappidest vahenditest on Jordaania rahvas õpen-, äh, avanud oma uksed äh, pagulastele meie regioonist, kes põgenevad vägivalla eest. Jordaania on äh, vastu võtnud tuhandeid Iraagi kristlasi viimasel aastal. lisaks sellele on pakutud peavarju üks koma, ühele koma neljale miljonile Süüria pagulasele, mis moodustab kakskümmend protsenti elanikkonnast seda on enam, kui Prantsusmaa võtaks vastu kogu Belgia elanikkonna. meie väike riik on nüüd suuruselt kolmas pagulaste vastuvõtja kogu maailmas ja ma tahaksin tänada kõiki, kes aitavad meil seda ülemaailmset vastutust kanda kallid sõbrad, teie toetus äh, saadab äh, sõnumi mitte ainult äh, minu riigi rahvale, vaid ka kõigile neile, kes tahavad rahu ja mõõdukuse poole liikuda, et Euroopa on teiega. meie regioonid, meie rahvad ei leia paremaid part- ja naabreid, kui me üksteisel oleme olnud. ajalugu, geograafia ja tulevik liidavad meid ja ärgem laskem kellelgi ennast lahutada, sest koos saame me üles ehitada vastastikuse lugupidamise sambaid, mis aitavad ühishüve loomist tulevad, tulevastele põlvkondadele, suur tänu! Majestät, den Beifall müssen Sie schon. Äh, Teie Majesteet, sellest aplausist te äh, juba tegite omad järeldused, ma ei tea, kindlasti äh, oleks plaksutatud veelgi kauem, sest me ei ole nii julgustavat kõnet ammu kuulnud, suur tänu teile selle eest. Te olete alati meie teretulnud külaline ja kolleegid ka kinnitasid seda oma aplausiga. Teie Majesteet Te olete väga palju teinud ära oma piirkonnas ja te rääkisite meile sellest südamest. suur tänu selle suurepärase kõne eest.